tere päevast kõigile. kas me saame tänase päevakorra lugeda vastuvõetuks? tuletan teile meelde, et meie koosolekut kantakse ka internetis üle, nii et tervitame ka neid, kes meid internetis vaatavad ja kõik dokumendid on e-miitingu internetileheküljel olemas. paar kiiret kaks praktilist märkust. meil on täna õhtupoole kuulamine, meil on kaks huvitavat uuringut, mida täna ette kantakse, meil on hääletus, püüame seega kinni pidada ajakavast ja me peame esimese vooruga seega kolmveerand viieks lõpetama ning lõvama äh, meie liikmetel enne kuulamist pisut puhata, homme algab koordinaatorite kohtumine pool kümme ja siis on meil pärast seda volinikukandidaat Ansipi hindamine. pärast seda kohtame Itra Juuri ja FEM komisjonidega proua Jurova küsimuses, nii et ka homme on meil tihe päevakava, kui meil õnnestuks koordinaatorite küsimustes kiiresti kokku leppida, siis oleks sellest suur abi. kõik need koosolekud toimuvad siinsamas ruumis. kuus kuu kaks. niisiis. kas me saame eelneva koosoleku protokolli samuti heaks kiita? väga hea. niisiis on meil kaks plokki, kõigepealt et finantsteenuste tarbijakaitse aspektid, väga kuum teema praegusel nädalal. kuni kella neljani on meil see arutelu ja siis on tarbijate diskrimineerimine digitaalsel ühtsel turul. nii et annan sõna kohe härra Patrice Müllerile, kes on Londoni, Londoni Economicsist kes on selle uuringu ette valmistanud ja kellel on kümme minutit äh, selle esitlemiseks. kui mõned liikmed soovivad arutelus sõna võtta, siis palun mulle sellest teada anda, palun. aitäh. ma annan teile ülevaate sellest uuringutest. püüan keskenduda võtmeküsimustele, mis on slaididel välja toodud, mida kahjuks praegu ei näe enam, kuid et ähm, uuringu taust on selline, et soovisime vaadata finantsteenuste tarbijakaitse aspekte, otsisime ähm, erinevaid aspekte ähm, toodete otsimisest kuni toodete likvideerimiseni välja. Äh, tarbijaküsimused on väga erinevad finantsturul, põhiküsimus on piirangutes ja selles, et tarbijatel ei ole finantsteenustega, finantstoodetega kogemusi. ma jätkan siis ilma slaidideta regulatiivses plaanis on mitmeid puudujääke. küsimus on väga praktiline, sellepärast et üks põhilisi probleeme. finantskriisi puhul oli hüpoteeklaenude müük, mis toimus ebaõigel alusel, tegemist on olulise küsimusega, see võib mõjutada mitte ainult tarbijate, vaid ka kogu riikide heaolu, nii et idee oli vaadata finantstooteid ja teenuseid, mis on potentsiaalselt kahjulikud äh, tarbijatele või ühtsele turule või mis vastupidi, on kasulikud tarbijatele või ühtsele turule ning äh, tulla sealt järelduste ning soovitusteni. raport tugineb laiapõhjalistele konsultatsioonidele, mis hõlmasid seadusandjaid, tarbijakaitseorganisatsioone ja teisi organisatsioone ning Äh, erinevaid raporteid. kui me keskendume finantsteenustele ja toodetele, mis võivad kahjustada tarbijaid ja VKE-sid, siis mida me selle all mõtleme? me mõtleme selle all tooteid või teenuseid, mis, kui neid valesti karvi-, tarvitatakse, võivad tugevalt mõjutada tarbijate finantsolukorda ning tuua endaga kaasa ka teatud haavatavuse ning siin on erinevad kõrged riskid. miks sellised juhtumid tekivad, mõnikord tarbijad ei mõista riske, mõnikord on intressimäärad väga kõrged, kõrged lõivud, kõrge maksumus ja mõnel puhul eriti näiteks laenude kõrge maksumuse puhul jäävad kliendid just nagu lõksu konkreetsed tooted, mis siin välja toodi selle uuringu raames, mis võivad olla äh, kahjulikud tarbijatele, on kõigepealt hüpoteeklaenud varieeruva määraga laenud. me ei räägi siin väikese väärtusega toodetest, kui me võtame näiteks Ungari, kus oli väga kõrge hüpoteeklaenude arv põhiliselt äh, Šveitsi frankides ja euros, siis kui me vaatame kahe tuhande seitsmendasse aastasse tagasi, siis me näeme, et äh, Ungari ei olnud kaitstud äh, Šveitsi frangi eest. nii et selle toote koormus on väga suur ja veel üks äh, näite on kõrge maksumus investeerimisfondide, pensionifondide puhul, kui näiteks äh, keegi investeeris äh, pensionifondi kuuekümne viie aasta jooksul, mis on siis keskmine eluiga Ühendkuningriigis ja maksis iga-aastast ühe koma kahekümne viie protsendist haldustasu null koma viie protsendi asemel, siis lõpuks sai ta sellest kolmkümmend viis protsenti vähem tulu, kui oleks pidanud. see tähendab et, et ühe koma kahekümne viie protsendilise haldustasu puhul on lõpptulemus kolmekümne viie protsendi võrra väiksem. see ei tundu väga suure arvuna, kuid see võib oluliselt tarbijaid mõjutada. Need olid siis finantstooted ja teenused, mis mõjutavad ka ühtset turgu. kaalusime ka neid kliente, kes palusid välja tuua teenused või turud, mis mõjutavad ühtset turgu. esiteks on väga vähe piiriülest eh, finantsteenuste ja toodetega kauplemist ainult. ainult eh, üheksakümmend neli protsenti eh, ei tarvita piiriüleseid finantstooteid. nii et erinevatel põhjustel inimesed on selle suhtes kõhklevad, isegi kui tooteid müüakse ainult eh, riigisiseselt, siis mõned neist võivad oluliselt mõjutada ka ühtset turgu, näiteks kui negatiivne mõju on nii laialdane, et see mõjutab eh, riikide toimimist ja finantsstabiilsust või kui suured tarbijate rühmad on mõjutatud ja sellel on kaudne mõju ka mitte finantstoodete ja teenustega kauplemisele piiriüleselt. paljud äh, kliendid seega isegi kui iga mõju omaette on küllalt väike, siis see mõjutab kokku erinevate toodete ja teenuste tarbimist piiriüleselt. nii et äh, tegemist on läbipaistmatute ja ebakohaste müügitehingutega põhiliselt. põhilised äh, tooted ja tarbed ta,, normid, mis mõjutavad äh, ühist turgu, on kõigepealt, nagu me nägime, hüpoteeklaenud, mis mõjutavad indiviide, kuid kuivõrd see on niivõrd laiapõhjaline mõju, siis mõjutab see ka kogu riikide heaolu ning seega ühtset turgu ja piiriülest kaubandust. me oleme näinud seda äh, Ühendkuningriigis, kuid ka Iirimaal ja Hispaanias märksõnade kaitsekindlustus, see on Ühendkuningriigis väga suu-, oluline teema ning äh, viimased hinnangud on sellised, et kakskümmend kaheksa koma kaheksa miljardit äh, naela on ähm, on olnud kogukulud ja kuivõrd äh, need äh, maksumused olid kumulatiivsed, siis kokku on see arv väga suur, nii et äh, igal kuul makstud summa oli väga väike, kuid lõppkokkuvõttes oli see maksumus siiski väga suur. muidugi on väga palju tarbeid ja teenuseid ja tooteid, mis on ka kasulikud klientidele ja VKE-dele eriti just vastavalt individuaalsetele vajadustele loodud teenused ja tooted, mis on paindlikumad. nii et kui tarbijal tekivad probleemid, siis on teatud paindlikkus olemas ja äh, näiteks laenude konsolideerimise puhul äh, siin on äh, laenude või pensionifondide puhul häid näiteid välja tuua ja pankrotikaitse. siin on mõned probleemid olemas, kuid üldine ülevaade on positiivne, siis on erinevad instrumendid, mis lihtsustavad äh, piib-, piiriülest pangandust nagu krediit või debetkaardid, siin on palju tooteid, mis on klientidele kasulikud ja ka ühtsele turule siin on palju tooteid, mis lihtsustavad piiriülest kaubandust, tööjõu liikumist ja siin on põhiline pangakonto küsimus väga oluline, me oleme seda näinud ka erinevate uuringute põhjal, et see on üks faktoritest, mis mõjutab tööturu liikuvust, ligipääs makseteenustele ja ka piiriülesed finantsteenused, see tähendab piiriülest kauplemist samuti ning segi piiriülene hüpoteeklaenu direktiiv ja ESIS äh, on väga olulised, sest need lubavad erinevate riikide pakkumisi võrrelda. niisiis, millised on peamised järeldused, kui me läheme tagasi ühe finantsturu, finantskriisi põhjuse juurde, Äh, siis see on teatud hüpoteeklaenude ebakohane müümine USA-s ja ka Euroopa Liidu liikmesriikides. kõikidest toodetest, mida me vaatasime konsultatsioonide põhjal, torkasid silma just hüpoteeklaenud, mis mõjutavad finantsstabiilsust, sest äh, nad on Neid on väga palju ja nad mõjutavad mitte ainult indiviide, vaid kogu riigi finantsstabiilsust. samuti on oluline meeles pidada, et osad finantstooted, mis kahjulikena välja toodi, võivad olla ka kasulikud, nii et tihtipeale on ühel tootel kaks poolt. me ei saa öelda, et üks toode on halb iseenesest finantstoodetest ja teenustest arusaamine on väga nõrk Äh, Euroopa Liidus ja ka USA-s ja see on ühtne, ühine faktor ja ka poliitika loojad ise mõistavad seda, G kakskümmend on äh, käivitanud mitmeid algatusi sellel teemal, kuid üldine ähm, ähm, haritus selles vallas on küllalt halb ja siin on äh, piirangud selles suhtes, mida saab ära teha Äh, meil on finantstooted ja teenused, mis on muutunud liberaliseerutamaks, samas aga keerukamaks, kuid äh, tarbijad ei suuda nende kõigiga hakkama saada, ma ei ütle, et kõik kliendid, kuid äh, siiski osad. finantsteenustest ja toodetest arusaamise parandamine on oluline, kuid sellest ei piisa, see viib meid siis soovituste juurde. soovitused on jaotatud erinevatesse tegevusrühmadesse, kõigepealt üks oluline eesmärk on meie arvates infosümmeetria vähendamine tarbijate ja pakkujate vahel. paljud tarbijad ostavad finantsteenuste tooteid harva, nii et neil on palju vähem infot kui pakkujal, kes müüb oma toodet või teenust pidevalt me ütleme, et oluline on jagada võrreldavat ja täpset infot ja segi ja ESIS on siin väga olulised, kui sellest ei piisa. ESIS ja segi katavad tervet rida aspekte, kuid me oleme teiste uuringutegi põhjal näinud, et inimesed ei mõista tihtipeale intressimäära ja ABRC vahel. ja kuigi segesi on väga olulised, siis äh, sellest ei piisa, nii et väga oluline on rääkida keskmise tarbija jaoks äh, ähm, sellest, mida need tooted või teenused tähendavad ja samuti peame illustreerima paremini musti stsenaariume ja ka häid stsenaariume ja uus hüpoteeklaenu äh, direktiiv, ma tean, näeb ette samasugust äh, tööd, äh, mille puhul teenusepakkuja peab selgitama äh, oma toodete sisu, nii et meie jaoks on see illustreerimine väga oluline. ja lõpuks võime paluda ähm, tarbijatel püüda saada nõu ka sõltumatutelt soovitajatelt äh, eriti nende toodete puhul, mida tihtipeale inimesed ei osta. muidugi peab see olema erapooletu, nõuanne ja konfliktivaba. ja järgmine soovitus on seotud ähm, tarbija aitamisega ning ma ütlesin, et tarbijate suutlikkus finantsteenuste töödeldamise puhul on küllalt madal, kuid äh, paljusid programme arendatakse nüüd riiklikul tasandil, samas aga piiriülest õppimist ei toimu mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka mujal. nii et järgmiseks äh, aitame tarbijat, anname talle rohkem infot, aitame tal paremini finantsküsimustega hakkama saada, kuid endiselt jääb palju küsimusi lahendamata, nii et me peame tugevdama tarbijakaitset mitmest aspektist. kõigepealt eks ante me pea, arvame, et seadusandjad peavad olema palju aktiivsemad turgude uurimisel sektoripõhised äh, uuringud, ennetavad uuringud, et näha, kas on mingisuguseid probleeme. paljudel juhtudel kui tarbijatel tekib probleem, siis alles hakatakse tegutsema. nii et meie meelest selleks, et äh, probleemide tekkimist vältida, on oluline palju proaktiivsemalt läheneda äh, finantsteenuste tarbijakaitsele ja see hõlmab teatud tootete müüki, MIFID ja MIFID kaks näevad ette investeerimistoodete puhul sellist lähenemist, nii et seda võiks rakendada ka muudele finantstoodetele, kui nad on väga keerulised ja tarbija ei mõista neid. muidugi peab seadusandja igal puhul eraldi otsustama. ja veel üks oluline küsimus on see, et seadusandja peab arvestama ka maksumust ja lõive. sellest ei piisa, et äh, toodet müüakse sobivalt, kuid peab tagama, et lõivud ja maksumus ei ole väga kõrged, eriti just pikaajaliste toodete puhul. nagu ma ütlesin enne, võib see olla pensioniskeemide puhul küllalt kahjulik tarbijale, kui nad maksavad väga kõrgeid lõive, kuid see kehtib igasuguse pikaajalise toote puhul ja lõpuks sanktsioonid meie meelest peaks seda äh, kasutama heidutusena, kuid me ei peaks mitte ainult püüdma finantsinstitutsioone panna vastutama oma tegude eest, kuid me peaksime kaaluma ka ametkondade esindajaid panema vastutama, kui on selge petuskeemi või ebasobiva müügiga tegemist. MIFIDis on mõned vastavad sätted juba olemas, kuid seda saab laiendada ka jaesektorile. ja lõpuks eh, finantsinstitutsioonid peaksid olema vastutavad ka tarbijate kompenseerimise eest, kui need on kahju kannatanud ja me ei peaks siin hakkama ja me võime selle üle muidugi arutada, mil määral. ja küsimus, eh, mida teha, kui tekib mõni probleem paljudel juhtumitel ei oma tarbijad ligipääsu sõltumatule tõhusale, tõhusale ja küllalt odavale äh, konflikti lahendussüsteemile. Ehm, finantssektori ombudsmane ei ole paljudes riikides, nii et eh, kui teil on finantsteenuse pakkujaga konflikt ja see ei hõlma väga suurt summat, siis te ei taha hakata maksma advokaaditasusid. nii et me peame tagama laiapõhjalisema ligipääsu ehm, mitte kohtusüsteemile ja mõnes riigis ei ole ka selget Ähm, pankrotirežiimi ja kui tarbija satub suurtesse võlgadesse sündmuste tõttu, mis ei ole tema kontrolli all, siis peaks olema olemas vastav süsteem, mis lubab tarbijal otsast peale alustada. muidu juhtub nii nagu Hispaanias, kus hüpoteeklaenust ei saa kunagi vabaks kui pank just teid sellest ei vabasta, kuid õiguslikus plaanis ei ole võimalik sellest vabaneda, nii et võite olla lõpuks elu lõpuni võlgades, kaotada oma maja ja säästud. ja sellised tarbijad ei saagi kunagi äh, finantsstabiilsust tagasi. seega olen oma ettekande lõpetanud ja olen valmis vastama küsimustele definitely. Thank you very much, Mrs. Äh, suur aitäh. Äh, üks esimestest äh, soovitustest oli see, et finantsteenuste alased soovitused peaksid olema lihtsad ja arusaadavad. minu küsimus on, kas on meil vaja uue seaduse, andluse osas koostada mingeid infolehte, või et seadusandlus oleks selge või peaks seda tegema mõni sõltumatu asutus? võtame paar küsimust ja siis vastame neile korraga. jah, minu küsimus oleks olnud selline, et kas lisaks raportile ja eriti Ühendkuningriigi kogemuse põhjal on midagi võimalik teha väga kõrgete intressidega laenude osas, sest me oleme näinud, kuidas see on mõjutanud ühiskonda ja selle vaenu, vaesumist. mõnede toodete puhul ei ole väga kaugele küll jõudnud, aga ma küsiksin just äh, maksete ja maksude ja lõivude kohta nende laenude puhul, mis on väga kõrge intressiga Kahvutštaina, aitäh! tänan, lugupeetud eh, esimees ja aitäh ka selle raporti eest, mis võttis kokku olukorra tervikuna ja me rääkisime maksudest ja maksetest eh, hüpoteeklaenude puhul turul ja kuidas need mõjutavad olukorda. mis on teie arvates eh, kõige olulisemad muutused, mida me vajaksime selleks, et inimestel oleks võimalik ka mingitel juhtudel maksta tagasi varem oma laenu, ma arvan, et sel ka, ja küsiksin seda, kas raportis on ka veel mingisugused äh, punktid puudu, sellepärast et äh, olukorrad võivad ju olla väga erinevad ja kas on äh, Äh, veel midagi, mida me vajaksime siia äh, juurde. leheküljel viiskümmend kaheksa on äh, tõstatatud ka selliseid küsimusi, mis PD laenamise olukorda kirjutavad, see võib olla kriitiline moment just kõige haavatavamate laenajate seisukoha pealt ja mida te arvate selliste laenude kindlustamisest ja lõpetuseks, kas teil on mingit ettepanet eh, selles osas, kas on ähm, mingit üht soovitust järgmise viie aasta jaoks selleks, et tarbijaid kaitsta? võtame kõigepealt need kolm esimest küsimust ja siis lähme järgnevatega edasi informatsiooni tuleb tarbijatele rohkem jala, jagada. ma arvan, et äh, olukord on erinev äh, riigiti äh, selles mõttes, et finantsmaailma kontseptsioonid on teatud määral erinevad, seadusandlus on väga ettekirjutav, tuleb ette kirjutada täpselt üht ühte ja teist, aga ka finantsteenuste pakkijatele ja seadusandjatele eh, tuleb panna eh, selged kohustused, et eh, oleks läbipaistev ja arusaadav see seadusandlus, et ei oleks kakskümmend lehekülge lihtsalt väikeses kirjas, mida mitte keegi ei jõua lugeda ja muidugi võib olla väga täht-, täpselt eh, ettekirjutava iseloomuga eh, erinevates reeglites ja käitumistes ja tuleb ka vaadata, millised kliendirühmad eh, reageerivad erinevalt teatud pakkumistele, väikelaenudele ja muule ja järgmine küsimus puudutas ka kõrge krediidimääraga laene ja väikelaene. Eh, siis eh, eraldi on selles raportis välja toodud eh, väga kallid laenud, kus inimesed ei saanud täpselt aru, millega nad ennast seovad. aru tuleb saada sedast, et mõnikord on intressimäärad tõeliselt tohutud, näiteks on juhtumeid, kust neil on tulnud maksta neli tuhat ühikut selleks, et laenu saada ja intressi osast ei ole inimesed lihtsalt aru saanud, mis see neli tuhat äh, ühikut äh, tähendab või kui äh, laenumaksed lükkavad edasi, mis siis juhtub. nagu te näete, Ühendkuningriigis võetakse praegu kasutusele erinevaid meetmeid, et kogu seda tegevus- ja tööstusharu reguleerida ja on võimalik, et ainult paar-kolm teenusepakkujat jääb uute reeglite kehtima hakates ellu ning inimes-, ettevõtetel võib-olla on vaja ka lühiajalist laenu paariks või kolmeks kuuks. ei ole väga palju selliseid finantsasutusi, mis pakuksid selliseid laenu. pangad pakuvad laenu ainult minimaalselt üheks aastaks, nii et tuleb vaadata, kuidas turg siin toimub, kas on mõistlik ühtemoodi või teistmoodi korraldada, millised teenused turule tagasi tulevad, sest seadusandja peab siin läbi mõtlema, kindlasti on olemas olemas ka nõudlus lühiajalistele laenudele. okei okay. okay,, on the mis aga puudutab suurenenud läbipaistvust hüpoteeklaenude müügi puhul. ma arvan, et selles osas on väga palju positiivseid muutusi. probleemiks jääb see, kuidas tarbijad aru saavad informatsioonist, mida neile pakutakse ja sellest seisukohast on minu meelest väga tähtis, et on olemas edasiliikumine ja et tuleb seadusandja poolt läbi mõelda, kuidas rakenduvad kõik need sätted. ärgem oodakem niikaua, kui tekivad probleemid, vaid vaadakem juba kohe, kas kõik toimib, kas tarbijad saavad aru, mida neile selgitatakse. sest rakendamine Eh, versus tõhus rakendamine, mis eh, tõesti tooks kaasa need tagajärjed, mida me soovime. mis puudutab koostööd, siis eh, sellesse me põhjalikult ei süvenenud, sest tegemist on väga keerulise teemaga, kas toimub nõustamine või ei toimu nõustamine, kas see on äh, siduv või mitte. mõned huvigrupid äh, äh, nimetasid, et peaks olema nõustav veebilehekülg ja nimetati ka seda, et tarbijad ei ole teadlikud sellest, et veebilehekülgedel on olemas nõuanded või et teenuseid täpsemalt lahti kirjutatakse ja oluline on see, et äh, kindel veebilehekülg oleks seotud teenusepakkujaga, igal juhul äh, me ei jätnud seda aspekti kahe silma vahele, see lihtsalt jäi meie äh, uurimisküsimusest natukene kõrvale. mis puudutab aga järgmist küsimust, kindlustust. kindlustuse osas ei ole alati väga kindel, kas võimalik saavutada tähendab elukindlustus on investeerimistoode, see eh, on natukene keerulisem toode kui igapäevatoodete nagu auto või maja kindlustamine ja elukindlustustoode eh, ja Ähm, raha säästmise tooted, mis on tunduvalt keerulisema struktuuriga, sest need puudutavad olukordi, kui inimene läheb pensionile või juhul, kui on surja, surmajuhtum, äh, on oluline, et tarbijad saaksid aru, milliseid riske äh, kõik see endas kannab, juhul kui investeeritakse sellistesse portfooliotesse kui direktiivi põhimõttest saadakse aru, eh, seadusandja peab aga aru saama, et tegelikult teenuste pakkujad peaksid ka tegutsema direktiivi sätete vaimus ja põhiliseks soovituseks eh, ütleksin kõigi nende eh, küsimuste osas on see, et seadusandja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 Äh, tegemist on väga olulise uuringuga. kui igaüks äh, mõtleb oma koduriigile, siis on näha, et on mitmeid negatiivseid äh, olukordi ja on tekkinud palju tasakaalutust eh, informatsiooni vahel, mida jagatakse tarbijatele eh, ja tegeliku teenuse vahel. siin on eh, tõeliselt suur lõhe. ja mida saaksime meie teha? esiteks, selleks, et kindlustada, et tarbijad saavad paremini informatsiooni kätte, kas on ka meie institutsiooni eh, struktureeritud eh, tegevus ja toetus, kuidas, kuidagi mõelda, kas meil peaks olema mingi komisjon selles institutsioonis, mis sellega tegeleks või kuidas toetada tarbijat, et informatsioon oleks tarbijale kättesaadavam. ning on ka teine eh, tasakaalust väljas olev äh, moment, mis puudutab läbirääkijaid siis ähm, äh, teenusepakkujal on parem suutlikkus läbi äh, rääkimisi pidada. Äh, selle kohta on praktilisest elust väga palju näiteid. ka sõltumatud nõustajad on sellest vaatevinklist väga olulised, nii-öelda väljaspoolt tulevad nõustajad ja äh, et ei oleks seda, et äh, lihtsalt kliendilt püütakse rohkem raha kätte saada ja tegelikku abi nagu ei olegi. minu küsimus on sellega, et äh, kas institutsiooni poolt on võimalik objektiivselt sõltumatut abi kuidagi anda, et inimesed ei satuks traagilistesse olukordadesse? jaa, suur aitäh! ma Äh, jätkan sellel samal teemal, nii nagu proua Grappini äsja äh, ütles. mis on õigusliku rakenduse olukord praegu? Te nimetasite küll oma ülevaates seda veidikene, kuid kas äh, kodanikud reeglina mõistavad sügavuti, mis finants seisukoha pealt nende eluga toimub, sest tõepoolest paljud ei teagi ega saa aru, mis on üldse intressimäär ehk kas tarbijatel on kogu informatsioon, kas nad on informatsioonist aru saanud, sest üks asi on see, et informatsioon on kättesaadav, teine asi on see, kas nad sellest ka tegelikkuses aru saavad, kas nad suudavad seda enda jaoks läbi töötada ja aru saada. ja õiguslikust vaatevinklist kellele jääb õigus, kas pangale, kes on teinud informatsiooni kättesaadavaks või jääb õigus äh, tarbijale? kuidas sellisel juhul kohtus äh, äh, lahendada olukordi ja kellele jääks õigus? kas oleks võimalik nendele küsimustele vastuseid anda, võib-olla peaksime me selles olukorras rohkem natukene midagi ära teha? Děkuji a já také budu vlastně plynule navazovat, eh, protože... Aitäh! Ka ma jätkaksin samas vaimus. Tänan selle esitluse eest ja tehtud soovituste eest. Mind väga üllatas teie soovitus suurendada mm, sõltumatust, mitte niivõrd just äh, ligipääsu äh, nõuannetele, mida te selle all mõtlete? ja teiseks, kui me räägime finantskirjaoskusest ja finantstoodete pakkujate vastutusest, siis me peaksime silmas pidama ka seda, et finantskirjaoskus äh, ei puuduta mitte ainult finantsteenuseid, vaid inimesed peaksid äh, sealjuures mõistma ka seda, et ka finantsteenuste pakkujatel endil ei ole väga äh, vabad äh, käed. Äh, nemad on ka sellises tsüklilises olukorras, kus nad peavad siis ühe laenuga katma teise, nii et siin on ka see lahendus ainult, tundub ainult osaline nii et äh, laenutaotlejal on tõepoolest äh, tarvis sellist äh, standardiseeritud nõustamist. ja nüüd siis viimane küsimus. võib-olla mm, tundub see mulle väga oluline just seetõttu, et ma olen viimased kaks aastat hüpoteeklaenude valdkonnas töötanud ja me oleme ka äh, hääletanud äh, vastava õigusakti üle, mida nüüd äh, rakendatakse liikmesriikides ja näiteks seal käsitleti mitme valuutaga kaetud hüpoteeklaane, missugust infot inimesed peaksid saama, missugused on parimad tavad liikmesriikides selles valdkonnas ja ka vahendajate küsimust äh, käsitleti. ja seega on oluline, et me vaatame ka seda, mis me juba oleme ära teinud, selle asemel, et äh, võib-olla äh, palju uusi õigusakte toota. ka näiteks on väga oluline on ka, et väikeettevõtted saaksid laenu võtta ja me oleme kriisist tõepoolest päris palju õppinud, aga Mm, me peame tagama paremat ligipääsu äh, nendele laenutoodetele ja mõned teemad tõepoolest kuuluvad rohkem äh, siseriiklikku äh, pädevusse. ja siin peaks olema ka selge, kus see piir jookseb, kuna te ei taha ju teatud turusegmentidest laenutooteid ära, lihtsalt ära võtta, kuna teil ei ole enam muud võimalust. nii et hüpoteeklaenude äh, puhul tõepoolest meil oleks tarvis teada, kuidas äh, seda õigusakti on rakendatud, seda me saame ka peatselt äh, teada. ja siin tõstatati ka jah, teabe standardiseerimise küsimus, kas meil on praegu olukord selles suhtes tasakaalustatud, kas tarbijatele ei kaasne toodetega liiga palju lisakulutusi, tõepoolest on olnud ka selliseid kuritahtlikke, ehm, kuritahtliku müügi tegevust, aga kui suure ulatusega see probleem tegelikult on, kas on ka tõendeid liikmesriikides selle kohta, et, et niisugused äh, tegevused nende liiguvad ühest riigist teise, kas meil on tarvis ühtse turu lähenemist siinjuures. ja veel üks valdkond, mis äh, mulle muret valmistab, on äh, netis sõlmitavate lepingute äh, ka seotud vastutust, teil lihtsalt palutakse äh, kastikesse teha risk, äh, ekraanil rist, kuid äh, inimene tegelikult ei loe üldse läbi neid lepingutingimusi. ja tõepoolest siis on vaja selgeks teha, millal tuleb siis valida ühtse turu lähenemine ja millal on tegemist üksikjuhtumitega. tänan. I think I will start by answering ma arvan, et ma alustangi teie viimasest küsimusest, on tõepoolest õige, et äh, hüpoteeklaenude direktiiviga on palju ära tehtud, see on väga oluline õigusakti küsimus ongi selles, kuidas seda nüüd äh, äh, rakendama hakatakse. aga nagu see, nagu see tarbijateni jõuab, tegelikult on, võib-olla tekib niisuguseid momente, mida tegelikult ei olegi algul äh, kavandatud, ehm, mistõttu äh, reguleerijad ehm, peaksidki jälgima, kuidas äh, seda õigusakti üle võetakse või on tegemist jälle niisuguse äärmiselt keeruka juhtumiga tarbijad peavad siiski äh, saama väga hästi aru, kuidas see neid otseselt äh, puudutab. näiteks kui äh, te võtate hüpoteeklaenu ja on teada, et kui te siis laenumakseid ei tasu korralikult, siis te võite oma eluasemest ilma jääda. aga kui te räägite näiteks inimestele, et noh, võib-olla nad kaotavad töö ja siis nad ei suuda laenumakseid tasuda, siis nad mõistavad palju paremini, et see võibki nendega reaalselt juhtuda, nii et äärmiselt oluline on see, kuidas kogu seda infot inimestele edastada. ja kõik see on tõesti riigiti üsna erinev, aga sellegipoolest võiks olla ka selliseid ühtseid äh, soovitusi, mis kehtiksid äh, kõikjal, mis on juba läbi proovitud ja, ja siinjuures tuleks siis võtta rohkem selline proaktiivne lähenemisviis. nüüd äh, äh, lepingutingimused, mis on veebis ja äh, paberil antakse inimestele läbi lugemiseks, tõepoolest see võib mõjutada inimeste käitumist, mil moel nad neid lepingutingimusi loevad, tõepoolest internetis üsna tõenäoliselt nad ei ole kursis sellega, mis tegelikult sellega kõigega kaasneb nüüd, mis puudutab äh, finantskirjaoskust, nõustamist selles valdkonnas, inimeste harimist, siis keerukate toodete puhul äh, nagu näiteks äh, hüpoteek, laenud, fikseerimata intressiga hüpoteeklaenud, teatud investeerimistooted, näiteks vahetustehingud siis nende äh, kõigi puhul on äärmiselt oluline, et tarbijad saaksid finantsalast äh, nõustamist, et see oleks sõltumatu ja me ei saa ka kogu vastutust panna teenusepakkujatele. aga samas see on jah üks võimalus, et äh, nemad peavad tagama, teenusepakkuja peab tagama, et äh, tarbija saab äh, kallutamata ja tõest infot vastava tootja kohta. aga ka tarbija ise peaks mm, nõustamist saama, peaks tõenäoliselt välja töötama sellise tasulise nõustamisteenus, nagu on näiteks Ühendkuningriigis. aga eh, niisugust mudelit võib kaaluda. teine eh, on, võimalus on võlanõustamine, mis on ka Ühendkuningriigis näiteks toimimas, aga ka muudes eh, valdkondades näiteks äh, elektritarnijad või mm, muud asutused pakuvad niisugust teenust ja inimesed saavad siis seda äh, nende juures mm, kasutada, ei pea enam mujalt äh, nõustamist taotlema, nii et seda tuleks ju koha peal otsustada, mis võimalused oleksid sobivamad, kuid oleks tarvis siiski vaadata, kas on ka mingeid muid äh, võimalusi, mis tagaksid, äh, et teatud teenusega oleks äh, inimestele nõustamine garanteeritud ja tõepoolest äärmiselt oluline just see ex-ante kontroll, millele ka härra Helits viitas. aitäh! It's the same implementation, isn't it? jah. See implementation. nii et tegemist on jah, täpselt sama rakendamisega ikka, suur tänu. So the second um, study see teine uurimus puudutab äh, tarbijate diskrimineerimist digitaalsel ühtsel äh, turul. Äh, professor Hans Schulde-Nölke teeb meile selle esitluse, ta äh, töötab Osnabruki ülikoolis. palun, suur tänu. Te hääldasite minu nime suurepäraselt ja ka minu inglise keele kohta saate ka oma arvamuse kujundada alles siis, kui ma olen lõpule jõudnud nüüd äh, on siis tegemist äh, uurimisega, äh, uuringuga, mis on välja töötatud teie komisjoni taotlusel ja siin me võime rääkida ka tarbijatest, kes püüavad teha oste teistes riikides, veebikeskkondades ja näevad, et nad ei saa oma tellimust mingil põhjusel esitle-, esitada. ja me seega vaatasimegi siis täpsemalt seda, kuidas ja kus siis see diskrimineerimine toimib, toimub. me vaatasime, kuidas on praeguses õigusraamistikus võimalik selle vastu võidelda ja tegime ka vastavaid ettepanekuid, kuidas selle probleemiga võidelda. seitsekümmend viis protsenti jaemüüjatest ei müü oma kaupa teistes liikmesriikides see on veelgi väiksem siis veebipaiste äh, kaupluste puhul. näiteks äh, Ühendkuningriigis äh, kaks kolmandikku veebipoodidest ei müü oma kaupa muudes riikides ainult, ainult üheksa protsenti tootjatest, tarbijatest Euroopa Liidus on ostnud mõnest teisest liikmesriigist kaupa ja kuuskümmend üks protsenti kõigist Äh, ostutehingutest, äh, äh, mis olid piiriülesed, osutusid edukatest, edukateks. nii et mis tüüpi mm, diskrimineerimist siis siin võib esile tõsta? esiteks lihtsalt keeldumine tellimuse vastuvõtmisest teatud piirkonnast pärit ostjatelt ja e, teinekord ei saa tarbijad sellest isegi mitte teada, kuna nad lihtsalt suunatakse ümber e, mingisse teise veebikeskkonda. ta ei pruugi sellest ise üldse aru saada, see võib olla selline satelliitkauplus sama teenuse e, pakkuja poolt Eh, hinnad võivad olla teinekord eh, seal eh, teistsugused, valik võib olla väiksem ja nii edasi ja siis on ka veel mitmesuguseid muid olukordi, kus siis inimene avastab, et tema jaoks on teatud kauba ostmine kallim kui mõne teise liikmesriigi kodaniku jaoks ja küllaltki äh, nördimust tekitav võib-olla ka see, et kui te soovite näiteks osta mingit digitaalset sisu, siis seal võivad äh, olla ka teatud geograafilised piiringud, näiteks te saate, äh, pääsete see ligi ainult Prantsusmaal, mõnest muus riigis te ei saagi seda kasutada ja need on sellised äh, olulised probleemid just, mis on seotud digitaalse turuga. mis on siis selle kõige põhjuseks? seal võib olla mm, mitmeid selliseid ka avalikult äh, esile tõstetud põhjuseid, rohkem varjatumaid põhjuseid. mõned ettevõtted näiteks ei saa, äh, leiavad, et nad ei, ei saa äh, tagada maksete toimumist teises, teistes riikides võib olla keelebarjäärid, näiteks äh, info jagamisel. ja küllalt sageli viidatakse ka õiguskindlusetusele eriti kui äh, ta, tarbija asub mõnes teises liikmesriigis, siis võivad olla ka sellised äh, teistsugused tarbija eelistused. ja loomulikult ei, äh, see, et et äh, teatud riikides müüakse kallimalt, seda põhjust muidugi avalikult esile ei tõsteta. nüüd, kui me vaatame praegust õigusraamistikku, siis siin ei olegi väga palju äh, võimalusi loomulikult on meil äh, ettevõtete põhiõigused, mis võivad äh, osutuda äh, takistuseks. kui me asume võitlema tarbijate diskrimineerimise vastu. nüüd siis veidi täpsemalt teenuste direktiivist muud teemad, rahvusvaheline eraõigus, konkurentsiõigus ja intellektuaalomandi äh, õigus, et jätan võib-olla hilisemaks käsitluseks, kui selle kohta tuleb küsimusi, aga nüüd lähemalt siis äh, põhiõigustest ja vabadustest. esiteks võib esile tõsta inimõigusi, nimelt äh, siis äh, keeld äh, diskrimineerida rassi või etnilise päritolu alusel või nii edasi, seda loomulikult eriti sageli ei toimu. ei ole, sellel ei ole muidugi midagi pistmist siseturuga, kuna inimõigusi kaitstakse kõikjal, nii et äh, sellele probleemile me siit äh, tõenäoliselt äh, lahendusi ei leia. tõenäolisem oleks saada rohkem abi Euroopa Liidu kodanike õigustest nimelt õigus mitte olla diskrimineeritud äh, hmm, kodakondsuse äh, põhjal või siis teatud liikmesriigist äh, päritolu põhjal. aga siinkohal tuleb lisada, et see kehtib riikidele ja siin on oldud väga ettevaatlikud selle sätte laiendamisega üksikisikutele. näiteks on väga eh, kaalukad eh, standard, standardimisasutused võivad tõepoolest viidata sellele, aga kuidas väikeettevõtted peaksid äh, tagama selle, et nad äh, osutavad äh, selle sätte põhjal teenuseid kõigile, kõigist liikmesriikidest pärit isikutele siis on ka siseturu põhivabadused ehk siis isikute teenuste vaba liikumine, see on küll pigem erand, aga neid rakendatakse siis just nimelt eh, üksikisikute puhul, mitte riikide puhul. ja kõige innovaatilisem mm, säte ongi ehm, kuidagi peidus teenuste direktiivis artiklis kakskümmend, kui te seda loete, siis näete, et seal on tõepoolest miskit, mis võiks teid aidata, liikmesriigid peavad tagama, et teenuste ligipääsu üldis, teenuste ligipääsu üldised tingimused, mis tehakse kättesaadavaks äh, teenusepakkujatelt ei sisalda endas äh, diskrimineerivaid äh, sätteid äh, seoses antud isiku kodakondsuse või elukoha riigiga. aga siin seda ei ole, tegelikult õigupoolest viimase kaheksa aasta jooksul äh, rakendatud ja võib-olla on sellel ka äh, teatav äh, põhjus. ja lühidalt öeldes mulle tundub, et tegemist on tegelikult väga ebamääraselt sõnastatud sättega, siin ei ole selge, kellele see täpselt kohaldub, mida on selle all õigupoolest mõeldud. ja tegemist on võib-olla lihtsalt sellise deklaratsiooniga. ja see ei kohusta ettevõtteid õigupoolest millekski ja mina leian ja ka meie õiguslik analüüs on ka näidanud eh, seda, et eh, sellega on liiga kaugele mindud, loomulikult siin on eh, teatud erandjuhtumeid, kus seda võiks ära kasutada, kuid kui proovida siis seda selgitada Äh, siis äh, siinjuures on niisugune läbipaistvuse reegel. nimelt tuleb tagada, et äh, ettevõtted algusest ähm, peale annavad teada, missugustes liikmesriikides nad tegutseda soovivad ja et see ei tuleks välja mitte siis, kui tarbija hakkab neilt tooteid tellima. ja ja siis nad peaksid ka äh, selgelt välja ütlema, et nad ei soovi teatud liikmesriikides tegutseda ja teenuseid äh, pakkuda. jätan siit vahele rahvusvahelise eraõiguse äh, teema, võib-olla ainult üks erand. siinjuures kõik see rajaneb sellel, et ettevõtted, kes pakuvad äh, teenused, et kui äh, on vaidlus, siis äh, tuleb see algatada tarbija riigis ja tarbija võib ka viidata siis oma asukohariigi õigusele ja seda nähakse ka äh, siseturul päris olulise takistusena, äh, tarbija on siin küll äh, kindlamas olukorras, aga mõned ettevõtted tõepoolest käsitlevad seda enda jaoks takistusena, mis võib olla ka põhjuseks, miks ettevõtted teatud riikidesse oma tooteid müüa ei soovi. nüüd mõningad ettepanekud. et siis kas äh, piits või präänik. võib-olla äh, siis esmalt äh, präänik aga võiks kujutada ette praeguses õigusraamistikus, et Äh, veebikauplused äh, äh, annavad kohe teada, missugustest riikidest nad tellimusi vastu ei võta või kas teatud riikide puhul kehtivad erinevad tingimused. mõnel juhul see on küll juba nõnda, kuid seda võiks veelgi paremini teha nüüd äh, võib ka kaaluda äh, objektiivsete põhjuste eemaldamist, mis takistavad äh, siseturu toimimist. näiteks siis Euroopa ühise müügiõiguse normistik, siis ka mm, veebipõhiselt vaidluste lahendamise süsteemid siis võib ka paremini äh, rakendada konkurentsiõigust. ja Euroopa Liit võiks ka aidata kaasa sellega, et äh, reformitakse äh, intellektuaalomandi äh, õigust. näiteks äh, keelatakse äh, geograafiliselt piiratud litsentside kasutamine Euroopa Liidu siseselt. ja võiks ka kohandada intellektuaalomandi alast seadusandlust ja töötada välja siis äh, selles vallas ühtse raamistiku. aga mm, päris äh, palju abiks oleks ka see, kui tarbijatel oleks võimalik äh, diskrimineerimise üle kaebusi esitada veebipõhiselt Neid on juba nõnda ka kogutud, kuid seda süsteemi võiks veelgi parandada, see on ka Euroopa Komisjonis olemas ja öö, kasuks tuleks ka heade tavade ja ebasobivate tavade kohta näidete toomine. suur tänu tähelepanu eest! Kallas. proua Kallas, palun. Thank you um,. The question is. aitäh. küsimus on, äh, on diskrimineerimises väga raske on mõista, miks ettevõtted seda teevad, nad ju kahjustavad oma kasumit. mina näiteks püüdsin osta Eurostaari piletit äh, Belgiast Londonisse ja Belgia numbrid pangakonto numbrit ja mul ei õnnestunud seda osta. küsimus on selles, miks asjad endiselt niimoodi on, kas siis ettevõtjad ei mõista, milline kasum neid muidu ootaks? Evelyn Gephardt. Ja, äh, danke schön. Es war schon ziemlich äh, aufschlussreich und ich aitäh saime tõesti väga hea ülevaate, meil on väga palju näiteid selle kohta, mis võib juhtuda, mina ostsin Saksamaalt kohvimasina ja minu ema, kes elab Prantsusmaal, soovis sedasama kohvimasinat. aga Saksamaalt öeldi mulle, et nemad Prantsusmaale kaupa ei toimeta, siis läksin sama ettevõtte leheküljele Prantsusmaal, kuid kohvimasin maksis selle kaks korda rohkem. nii et ostsin lõpuks selle kohviaparaadi Saksamaalt ja saatsin postiga selle Prantsusmaale ja see oli palju odavam. nii et need on lood, mida inimesed iga päev räägivad ja ettevõtted kasutavad ära turgude killustatust igasugune Euroopa tasandi õigusakt lähtub soovist luua ühtset ettevõtete turgu, aga mitte ühtset tarbijaturgu. teenuste direktiivi äh, kahekümnendat artiklit mainiti siin, mina olin äh, selle direktiivi raportöör ja nägime suurt vaeva selle direktiiviga, kuid äh, jõudsime oma tööga lõpuks ka lõpule ja mul on siin selle kohta küsimus. kas teie arvates ei saaks kasutada kahekümnendat artiklit? kas me võiksime püüda seda artiklit siis parandada tarbijate huvides? kas see oleks äh, võimalik? võib-olla vastate neile kahele küsimusele ja siis äh, tuleme, siis läheme edasi selle aruteluga. aitäh nende küsimuste ees. algan äh, teisest küsimusest. ma ei maini seda, kui palju on meil selliseid kummalisi näiteid juhtumitest, olnud äh, nagu teie oma, kuid äh, ettevõtted on küllalt ratsionaalsed. Te teate, et äh, Prantsusmaal on hea kohv veelgi kõrgemalt hinnas kui Saksamaal, siis on ettevõtja huvides ju igatepidi turgu killustada ja saada maksimumkasumit sealt, kust see võimalik on. nii et see vastab osaliselt ka esimesele küsimusele selgituseks, miks ettevõtted niimoodi käituvad, nagu nad käituvad, kuid küsimus on tegelikult selles, kas Euroopa Liit saab siin midagi ära teha. peale soovmõtlemise on selge, et me peame siseturul midagi ära tegema. siseturg on Euroopa Liidu pädevusala, kuid selge on, et otsene lähenemine tähendab seda, et ettevõtted, mis ükskõik millisel põhjusel, olgu see nii rumal kui tahes või juriidiliselt arukas kui tahes, peavad sundolukorras toimima nii, nagu nad toimida ei soovinud. näiteks peavad nad äh, hakkama tegutsema turgudel, kus nad tegutseda ei soovinud siin tuleb juriidilises plaanis väga ettevaatlikult toimida. siin peavad olema väga tugevad juriidilised põhjendused selleks, et mingisuguseid tingimusi ettevõtjatele peale suruda, sest ka ettevõtlusvabadus on Euroopa Liidu õigusloomesse sisse kirjutatud, nii et Euroopa Liidu õigusaktide rakendamise pealesurumine saab ainult väga piiratud olla. mida me siis teha saame, kas me saaksime paremini kahekümnendat artiklit rakendada? me kaalusime seda väga pikka aega selle artikli kohaldamine on väga raske ja mõned inimesed on kõhkleval seisukohal selles suhtes, kas seda üldse oleks võimalik rakendada. ma arvan, et selle artikli rakendatavaks muutmine oleks juba hea algus. mõned inimesed leiavad, et äh, toodete puhul seda kohaldada ei saa, kuid võib-olla oleks hea eraldi õigusaktiga välja tulla tarbijate diskrimineerimise teema, kuid äh, probleem on selles, et teenuste direktiivi kahekümnes artikkel on äh, küllalt järsk, aga samas ka küllalt ähmanema sõnastuses. toon teile ühe näite, mis äh, tuli välja ühest telefoniintervjuust ühe ettevõttega. küsisime selle ettevõtte käest miks nad toimivad ainult Belgia ja Saksa, kuid mitte Prantsusmaa või Hollandi turul. Nemad ütlesid, et me teame, millised on äh, lepingu õigusest tulenevad reeglid Saksamaal, aga Prantsusmaa seadusandlust me ei tunne ja see on liiga keerukas meie jaoks ja ka Hollandi puhul nad äh, tõid välja sama põhjuse, nad ütlesid, et äh, see ei ole lihtsalt vaeva väärt, sest et äh, nende äri õitseb niigi. selliseid põhjuseid on alati olnud. Äh, ettevõtted ütlevad, et nad tahavad äh, aeglasemalt kasvada, neil ei ole piisavalt võimekust ega investeeringuid selleks, et liikuda mõne teise riigi turule ning meie uuringust tuleb see ka väga selgelt välja, et iga ettevõtja, kui ta lähtub ratsionaalsest käitumisest võib otsustada mitte mõnel turul toimida, nii et kahekümnenda artikli parema rakendamise küsimus, pean vastama, et see ei ole väga kasulik ega põhjendatud, kui teenuste direktiiv jääb alles sellisel kujul, nagu ta praegu on. artiklis kakskümmend lõikes kaks äh, tuuakse välja kohustus, et ettevõtted peavad teavitama turgudest, äh, mida nad teenindavad. me võiksime seda laiendada ning kohustada ettevõtteid põhjendama, miks äh, nad samuti teatud turge ei teeninda. me võiksime seda teha ja ilmselt see oleks ka põhiseaduslikult põhjendatud, me võime neil, neid sundida ah, haldusotsuseid avaldama, võime avaldada teatud tarbija survet ettevõtetele, et nad oma käitumist muudaksid. kui on tegemist turuliidriga, siis see võib abiks olla, sest kindlasti soovib see ettevõte äh, oma positsiooni ka säilitada. tulen nüüd esimese küsimuse juurde tagasi. mul on samuti tunne, et äh, mõnikord on tegemist rumalate põhjustega, miks ettevõtted niimoodi toimivad, aga meie, aga ma ei tea, kas äh, meie ülesandeks on äh, ettevõtetele öelda, kuidas nad käituma peavad. me peame lihtsalt rohkem teavet avaldama, me peame avalikkust teavitama, et on olemas probleem ja et tarbijaid diskrimineeritakse teatud väiksemates liikmesriikides. see loob poliitilise tõuke ning siis õnnestub võib-olla seda probleemi lahendada. selline surve võib olla kasuks, kuid võib-olla see ei mõjuta ettevõtteid otseselt tagama teenuseid seal, kus nad seda teha ei soovi, igal juhul ei oleks need teenused väga kõrge kvaliteediga, kuid vähemalt saaksime avaldada teavet nende ettevõtete kohta, kes teatud riikides teenusi ei osuta ja mille puhul häid põhjuseid ei ole võimalik välja tuua. aitäh selle huvitava eh, ettekande ja ka eh, vastuste eest. mul on üks lisaküsimus, oma uuringus ütlesite, et üks põhjus, miks turg on killustatud, on toote, tarnete kvaliteedi erinevus proua Kallas, palun. aitäh ja mul on veel üks küsimus. kui tegemist on ainuoperaatoriga, näiteks Eurostar, siis ei saa ju piirata mingisuguse riikliku kuuluvusega teenuste tarbimist, ma ei saa ju mingisuguse muu rongiga sõita Belgiast Londonisse ja mina Eesti passiga ei saa siis sõita. ma ei saa aru, miks mina ei saa piletit osta. küsimus on selles siis, et kui tegemist on ainuettevõttega teatud sektoris, siis võib-olla peaks neile rakendama rangemaid reegleid kas äh, kellelgi on veel küsimusi või palun kõnelejal vastata? mina leidsin, et on huvitav, et te mainisite ettevõtete õigust mitte teatud turgudel teenusi osutada ja ma arvan, et meil kõigil on vastavaid näiteid tuua, kuid me ei taha kohustada ettevõtteid tagama teenusi kõikjal ja see lõpeb sellega lihtsalt, et me ei saa üldse kohviaparaati osta või ostame selle väga kalli hinna eest. küsimus on selles, miks teatud teenusi ei pakuta ja võib-olla peaksime siin präänikuga meelitama ettevõtteid näiteks kui on tõesti selline olukord, et maksta saab ainult Äh, Belgia pangakaardiga, mitte Eesti krediitkaardiga, ma tean, et Eestis on väga hea e-tervise süsteem, aga kas mina saan sellele ligi, kui mul ei ole vastavat kaarti ja ma olen teisest riigist pärit? nii et siin on selliseid väikeseid tõkkeid igal pool väga palju. kui me e-kaubanduse õigetele rööbastele saame, siis peame astuma väga konkreetseid samme selleks, et tarbijaid aidata ja peame keskenduma nendele valdkondadele, kus on selge eelised olemas nii ettevõtete kui ka tarbijate jaoks. ma olen väga huvitatud nendest äh, pitsa ja prääniku näidetest, kuidas parandada intellektuaalomandi õiguse äh, valdkonda, äh, konkurentsiõigust äh, ja ma tahtsin küsida ka eh, tarbijatevaheliste teenuste kohta, nagu näiteks Uber. peame tagama, et eh, kvaliteet oleks tagatud, eh, selle asemel, et lihtsalt tarbijate vahelised teenused ära keelata ning äh, ka ühtse müügiõiguse puhul rõhutatakse seda, et tarbijate olukord võib selle läbi ainult hullemaks muutuda ning me peame tagama selle, et me kliendi, tarbija kogemust ei muudaks negatiivseks. For... suur tänu veel selle küsimuse eest, ma alustaksin viimasest küsimusest, mis äh, puudutab ühtset Ähm, Euroopa müügiseadust, äh, ma olin ka selle töörühma liige, mis äh, viis läbi äh, siis läbiviidavusuuringu selle sätte osas. kõigepealt väga küüniline vastus. tarbijad ei jõuagi kunagi välja selle küü-, küsimusena, et millised nende õigused on, kui nad mingi tellimuse eh, esitavad. aga see võiks aidata neil paremini oma siis äritegevust eh, edendada, kui oleks vastavad seadused, siin võiks olla mingisugune progress, kui eh, oleks äh, mingisugused üldised standardid äh, vastavalt äh, müügiseadustele ja kui need oleksid äh, nii kõrgel tasemel, et tarbijad võiksid otsekohe pimesi asu-, usaldada siis seda, et nad on kaitstud. ja mis puudutab ühtset Euroopa müügiseadust ja kommentaari, mis selle kohta kõlas, kui on mingisuguseid äh, takistusi, siis on need äh, võib-olla seotud just ähm, lepinguseadusega ja siin äh, võib-olla saaks Euroopa Liit midagi teha minimaalse kaitse osas, et oleks olemas instrumendid ühise turu vaatevinklist harmoniseerimise ähm, sisseviimine kindlasti igal juhul aitaks järgimine juhtum, eh, mis puudutas põhiõigusi ja õigust osta teenuseid. Eh, muidugi on üsnagi pikk nimekiri erinevatest piirangutest, mis eh, on Euroopa kohtulahendites kirjas ja ma pelgan, et kuigi ma ei ole seda üle kontrollinud ega mingit põhjalikku analüüsi selle kohta teinud, mulle tundub, et see kuulub liikmesriikide pädevusse, et nad otsustaksid, milliseid standardeid rakendada ehm, selliste teenuste eh, nagu taksoteenus Uber puhul või siis äh, mingid teised valdkonnad, äh, mis äh, on ka liikmesriikide pädevuses. nii kaua, kui ei ole Euroopa Liit ise sisse viinud mingisuguseid standardeid taksode hulgas, siis krediitkaardide näited või ravimite või meditsiiniteenuste osas, vähemalt eh, meditsiiniteenused ja erakorraline meditsiiniabi on siin kindlasti erandiks ja erakorraline meditsiiniline abi, mis on vältimatu, eh, peaks olema Euroopa eh, liidus nagu ühtne element, et et äh, Eesti ähm, äh, apteegid saaksid ka nii-öelda vale krediitkaardiga inimestele müüa äh, ravimeid. ja ma ei olegi päris kindel, kas kontrollitakse seda, kas inimene on Belgia või Prantsusmaa kodanik, või kontrollivad nad seda, kas inimene alaliselt või ka ajutiselt elab eh, selles eh, riigis. ma eh, siin ei, ei näegi probleemi, sest kui inimene on Euroopa Liidu kodanik, siis tõenäoliselt on Äh, ei ole vastavuses äh, siis Euroopa aluslepingu kaheksateistkümnenda lepinguga. mõtleme seda, kes on Eurostari omanik ja äh, millistel riikidel on osalus Eurostaris. ja erineva kvaliteedi küsimuse kohta, jah, uuringuid on olnud et äh, tõesti kaubad, mis äh, müüakse, on äh, mõnikord erinevad või siis on sama kvaliteet, erinev hind või erinev hind, aga sama kvaliteet, mõlemaid näiteid on olemas. hea küll, kui rohkem küsimusi ei ole, siis suur tänu raporti eest. teeme siinkohal väikese pausi, enne kui läheme üle hääletusele. tundub, et kõiki liikmeid parajasti kohal ei ole Äh, hääletamine äh, toimub küll väga kiiresti, aga jätkame siis hääletusega kell kolmveerand viis. could I just have a quick word with coordinators if they could just come? kas ma võiksin äh, kiiresti paar sõna vahetada koordinaatoritega? I'd just like to say thank you to the court tahaksin lihtsalt tänada koordinaatoreid, kes on teinud väga tõsiselt tööd ja kõigile eh, teavet edastanud ja lähme nüüd edasi siis hääletamisega. Got an interesting language here. Um, so the first um... seega, eh, esiteks hääletame eh, kõrge äh, turvalisustase äh, siis äh, võrgustikes ja informatsiooni osas üle terve Euroopa Liidu ja teine hääletus puudutab liikmesriikide haldusametkondade koostööd tolli- ja põllumajandusküsimustes ja vastavate seaduste rakendamisel. kas kõik on kohal? saame alustada kakskümmend üheksa poolt, sest ühel inimesel ei olnud kaarti kaasas. kui kaarti ei juhtub äh, kaasa, ei juhtu kaasas olema, siis ma ikkagi loen teie hääle ära, kuigi ekraanile ametlikult teie häält ei ilmu. aga ma paluksin, et teil oleksid hääletuskaardid kaasas, kui võimalik ja kui me sattume olukorda, kus meil tuleb pikemalt hääletamisega tegeleda, siis on see lihtsalt keeruline. ja järgmine puudutab siis liikmesriikide haldusametkondade koostööd ja koostööd ametkondade ja komisjoni vahel tolli ja põllumajandus küsimustes seaduste rakendamisel ja see puudutab siis järelmõtlemist ja mandaadi vastuvõtmist eh, selleks, et asuda trialoogi läbirääkimistesse. Okay, see... ja sama tulemus, kakskümmend üheksa poolt, kaks vastu ja ühtegi erapooletut ei ole. suur aitäh ja näeme siis härra Ansipi kuulamisel eh, kaks kuu kaks ruumis eh, kell pool seitse. tänan.